Euroopa Rahvapartei rohelised ja liberaalid on esitanud mulle ettepanekud äh, komisjonidesse ja delegatsioonidesse äh, nimetamise kohta ja need äh, nimekirjad loetakse kinnitatuks, kui vastuväiteid ei esitata protokolli avaldamise ajaks keskkonnakomisjon on